Okay. That, uh... hästi mulle anti teada et proua Corazza Pildil on kodukorda puudutav küsimus nii et palun kuulame kolleegi ära you, suur tänu juhataja teile head kolleegid mina tahaksin tõstatada äh, valimispettuse küsimust äh, hääletuspettuse küsimust äh, seoses proua Le Peniga sellepärast kas ma tohin rääkida, juhataja? sest oktoobris juhataja sekkub ja ütleb, et palun, kolleegid, austage palun kolleegi ja kuulake ta vähemalt ära. proua Karatsa-Pilt, teil on sõna oktoobri sessioonil koos teiste kolleegidega tõstatasime selle küsimusi ja teie lahkelt ütlesite, et te äh, avate ametliku uurimise sellel teemal ning paljud meie hulgast äh, küsivad endiselt endalt, et äh, pärast nii palju kuid, mis on selle uurimise tulemus härra Marcel de Graaf, kes on NF fraktsiooni kaasjuht, on süüdi mõistetud hääletuspettuse osas, kodanikualgatuse osas, aga härra Nicolas B kohta ei ole mitte midagi kuulnud. Front Nationali peasekretär siis, kes hääletas heitkoguste skeemide osas. loodetavasti on teil juhataja selles osas meile uudiseid, aitäh! juhataja ütleb, et ma pean teile teada andma, et mulle anti presidendi poolt ülesandeks alustada äh, teatisega, mis kohe teile ette kantakse just sellesama teemaga seoses, aga proua Le Pen palus ka sõna ja tema saabki kohe sõna proua Koratsa pilt on äh, äh, teinud minust enda kinnisidee, suur aitäh talle selle eest, ma sooviksin igatahes teda teavitada sellest, et erinevalt äh, eri, neid pe-, e-, petlikke ja laimavaid väiteid olin ma absoluutselt süütuks tunnistatud selles küsimuses. Right, now... hästi, ütleb juhataja, nüüd kuna ma juba sisse juhatasin selle ja on praeguse teemaga seotud, siis loen siinkohal ette teile teksti, mis mulle anti, et ma teile selle ette loeksin siis presidendi nimel. ja alustame nüüd. nagu te tingimata mäletate, siis äh, täiskogu istungil kahekümne kaheksandal oktoobril kaks tuhat viisteist hääletamise jooksul presidendilt küsis proua Corazza Pilt selgitada välja need tingimused, mille alusel proua Le Peni hääletusmasinat kasutati, samal ajal kui teda ennast ei olnud. seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat viisteist parlamendile teatati presidendi otsusest rakendada karistust härra de Graafile tema käitumise eest eelnimetatud hääletuse jooksul sellepärast et ta kasutas proua Le Peni hääletusmasinat. selleks kariduseks oli eh, tema eh, päevaraha, viie päeva raha äravõtmine. Eh, veelgi enam, pärast mitmete liikmete ärakuulamist ja härra BI kahekordset ärakuulamist otsustas president karistada härra BI-d tema käitumise eest samal hääletussessioonil sellepärast et ta kasutas proua Le Peni hääletusmasinat ning äh, viie päevase äh, päevaraha äravõtmisega on teda kasut-, karistatud ning liikmele on sellest otsusest teada antud. ja nüüd yes,. härra Bey okay.. Euh, euh, aitäh äh, härra juhataja kuuskümmend neli ja kuuskümmend seitse kodukorrast on minu sõnavõtu artiklid ma oleksin vastu sellele sanktsioonimenetlusele sellel ei ole mingisugust alust ja tõendeid ka ei ole president schulzi otsus on totalitaarne mis Äh, sellist asja ta on teinud ka varem, ta näitas seda teisipäeval siin ähm, ÜRO äh, esindajate kohalolekul. tegemist on fantasistlike süüdistustega, laimamisega ja tegemist on äh, röögatu põhivabaduste ja äh, kodukorra artikli kuuskümmend kuus rikkumisega ma tuletan teile meelde et mina ei pea siin tõestama oma süütust äh, vaid äh, vastupidi ma pean kandma siin materiaalset vastutust asja eest milles ma ei ole süüdi härra schulz teeb siin kampaaniat uueks mandaadiks ja seda kindlasti rahvapartei toetusel veel kõigele lisaks Taken... me oleme võtnud arvesse teie otsuse sellele otsusele vastu seista, aga proua Kuratsa Pilt on nüüd palunud veel kord sõna. proua juhataja, ütlen kiiresti, et see näitab, see on näide valetamisest avalikkuse ees, sest et härra Bey ütles mulle ise, et äh, ta hääletas proua Le Peni asemel autos, kui me sõitsime lennujaama ja proua Frederik Riis on minu tunnistajaks. Front National arvab, et ta on kõrgemal kui parlamendi kodukord. aitäh. I take, I take the, that the juhataja ütleb, et äh, see teatis, mis äh, annab teada äh, Äh, härra Bey karistusest järgneb sellele. Is following the establishment of the